Voilà. Alors l'ordre du jour appelle maintenant... nii, järgmisena meie päevakorras on eh, liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja komisjoni asepresidendi avaldus, mis puudutab Sudaani ja Lõuna-Sudaani. ma arvan, et teda esindab praegu härra Vielbaks, kes eh, siis edastab meile kõrge esindaja sõnad. lugupeetud parlamendiliikmed kuue aastane eh, üleminekuperiood, mis kaasnes selle, eh, selle eh, rahulepinguga, on praegu lõppemas, tegemist on ajaloolise momendiga. Lõuna-Sudaani inimesed on oodanud kaua seda aega, millal nad iseseisvuksid ja tõesti, selline, nende iseseisvumine toimub üheksandal juulil ning nende iseseisvustseremoonial eh, osaleb ka eh, proua Ashton. pärast referendumit, mis toimus selle aasta alguses, eh, on teinud osapooled ära väga tähelepanuväärse töö, nad tegid ära tähelepanuväärse töö ka referendumi korraldamisel. ning Põhja-Sudaan peaks olema esimene, kes tunnustab Lõuna-Sudaani iseseisvust aga eh, pärast eh, referendumit tekkinud positiivne vaimsus on praeguseks hetkeks kadunud eh, abiei piirkonnas on praegu toimunud vägivaldsed kokkupõrked. me oleme arutanud Sudaani küsimust välisasjade nõukogus nii jaanuaris kui mais ning ähm, seda äh, tehakse ka juuni ülemkogul. ning äh, meil on plaanis äh, tulla välja sellise strateegiaga, mis puudutab Sudaani, e-, et et nendel oleks võimalik konstruktiivselt suhelda oma põhjanaabritega. meie ei tunnusta mitte ainult seda uut riiki, vaid me tunnustame kaht uut riiki. meie kõikehõlmav lähenemine on selline poliitiline strateegia, kus on ära toodud positiivse, meie positiivne suhtumine Sudaani me eh, tunnustame neid kaht riiki ning me aitame kaasa nende riikide demokratiseerimisele. me tahame näha, et tegemist oleks kahe elujõulise riigiga, kes eh, on head naabrid, kes jagavad omavahel piiri, kes töötavad inimeste heaolu nimel. Lõuna-Sudaan on praegu olnud meie tähelepanu eh, keskmes, me oleme aidanud luua riigi institutsioone aga eh, meie kõige suurem mure on see, et järsku tekib riik, mis kukub läbi. siin on mitmed olulised elemendid, mida on vaja pidada silmas riigi ülesehitamise puhul. kõigepealt eh, kahe eh, riigi poliitiline dialoog on vaja rakendada konkreet-, konkreetseid meetmeid piiride stabiilsuse tagamiseks kahe riigi vahel. Euroopa Liit on eh, andnud kakssada miljonit eurot lisaks eh, lõuna, eh, tähendab Sudaanile, et Sudaan muutuks turvaliseks kohaks me püüame maksimeerida selle raha kasutamise mõju koha peal, me anname ka humanitaarabi ning kahtlemata me e, töötame ka kaubandusküsimuste kallal ja see on üks osa meie suhetest Eh, mõlemad Sudaani osad võidavad teatud määral ja ka teatud määral kaotavad, aga meil on vaja toetada nendes toimuvaid reforme, pidada eh, poliitilist dialoogi, et edendada eh, inimõiguste kaitset. meil on vaja tugevdada mõlema riigi valitsusi ning me saadame selge signaali, et eh,, et me toetame referendumi tulemusi. mis puudutab hil-, hi, hiljutist vägivallalainet, siis eh, tegemist on eh, okupeerimisega põhja poolt, mis on eh, vastuolus rahukokkuleppega. Mm, aga vaja on tagada, et, et kohalikud kogukonnad saaksid elada rahus. me Äh, jätkame mm, ka toetust selleks, et väheneksid pinged äh, inimõiguste osas demokraatia vallas, et ei kiusataks taga opositsiooniliidreid. üks mm, asi on see, et loodaks demokraatlik valitsus. me tahaksime näha, et äh, need demokraatlikud valitsused toetavad ja tunnustavad inimõigusi peaks nimetama ka seda, et Euroopa Liit tunneb muret Darfuris oleva vägivalla pärast. see eh, eh, mõjub väga halvasti eh, Ähm, humanitaarolukorrale, aga siiski on ka häid uudiseid. kolm Euroopa kodanikku, keda peeti kinni viimastel kuudel, on nüüd lahti lastud. meil on vaja jätkata püüdluste toetamist, et tagada pikaajaline ja püsiv rahu. me osaleme rahuprotsessis nii äh, E, Darfuris ja oleme tulnud välja ka konkreetsete ettepanekutega. E, oluline on kõikide osapoolte konverents Dohas ning me loodame, et sellest, et selle tulemusena tekib püsiv rahu. ja lõpuks peatuksin ma õiglusel, sest et Darfuri konflikti ei ole võimalik lahendada ilma õigluseta. me eh, tuletame meelde Sudaani valitsusele, et eh, nad peavad tegema täielikku koostööd rahvusvahelise kriminaalkohtuga. Darfuri inimesed on ära teeninud selle, et nad saaksid elada rahus. suur tänu Merci, monsieur le commissaire. Et je donne maintenant la parole au nom des groupes, d'abord à madame Nedelcheva pour deux minutes. proua Nedelcheva, kaks minutit. suur aitäh, härra president, proua president kui toimus Lõuna-Sudaani iseseisvusreferendumi, siis mind üllatas inimeste rõõm äh, selle üle, et neil oli esimest korda õigus midagi öelda, sest oli möödunud kakskümmend aastat kodusõda ja ükskord ometi taheti neid ära kuulda. nii, neid, neid me, me ei tohi pet-, lasta lõunasudaanlastel pettuda, kuid me ei tohi unustada, et on olemas ka Põhja-Sudaan meil on olulised mõlema riigi eh, elanikud ja kõik eh, suhted nende kahe riigiga tulevikus mm, peavad tagama nende riikide stabiilsuse ja rahuliku arengu. me peame leidma ühiselt lahenduse lahendamata küsimustele, kodakondsusküsimustele, maksmata võlgadele ja muules, ja muule kui me räägime Abei eh, Lõuna-Kordofaanist ja Sinise Niiluse piirkonnast, siis eh, me peame vaatama, et seal on tegemist terve rida lahendamata probleemidega. olukord Abei piirkonnas on viimastel päevadel ainult halvenenud, me ei tohi lasta see, selle olukorra halvenemisel üle minna konflikti puhkemiseks aga me ei tohi samas unustada kõike seda, mis toimus Darfuris, selles mõttes on väga olulised Doha konverentsi tulemused. me ei tohi öö, eh, oma tähelepanu keskmest välja jätta humanitaarse abi osutamise vajadust ja nende turvalisuse tagamise vajadust, kes seda abi osutavad me peame tegema kõik endast oleneva selleks, et tõkestada vägivalla eh, levik, vägivalla puhkemine. rahvusvaheline avalikkus peab tõepoolest välja töötama säärase arenguprojekti, mis tagab kahe riigi rahva arengu, see asi on selles, et neile oleks tagatud hea käik, et nad saaksid edendada öö, oma poliitilist elu ja et nende riigid areneksid normaalselt. proua de Kaiser Eh, nüüd on tagasi saadud Sudaanis väärikus ja inimesed eh, reageerivad, reageerisid sellele väga positiivselt. härra Piepalks eh, pidas kõne ja ega minu kõne poleks olnud teistsugune. me oleme tõepoolest uhked selle üle, mida Euroopa Liit on teinud ja ka teie võite olla uhked selle üle, mida me oleme saavutanud. ja ma tõepoolest eh, ja ma tõepoolest loodan, et e, see e, e, iseseisvus saab olema tõeline. Te siin rääkisite abist, selles osas on vaja langetada raskeid otsuseid, sest praegusel hetkel on seal tänavatel surnud. on vaja lahendada küsimused kodakondsusega, on humanitaarprobleeme ja teie ütlesite, et et keskseks küsimuseks on õiglus ja seal on vaja teha koostööd ähm, rahvusvahelise kriminaalkohtuga. aga nüüd mina omalt poolt ütleksin, et areng ja arenguabi ähm, on äärmiselt oluline, aga põhja ei tohiks iso-, isoleerida äh, nendel ei ole mingisugust erilist majandust, nendel ei ole praktiliselt mitte midagi. aga rahvas tegelikult ootab tohutu palju ja kui me nüüd ei taha, et inimesed äh, pettuksid iseseisvusest, siis meil on vaja jätkata humanitaarabi andmist mõlemale poolele naiste õigused, poliitiline pluralism, eh, aga kust me siin räägime naiste õigusest, kui tegemist on polügaamiaga? vaja on kusagil midagi teha eh, naiste eh, ja laste õiguste osas, aga niisugust kultuuri üldse ei ole sellel maal olemas, ainukene erinevus oli siis see edukalt läbi viidud referendum, ma arvan tõesti, et meil seisavad ees põnevad ajad inimesed tahaksid, et nende riigis oleks korralik konstitutsioon, korralik valitsus, aga ainult rahaga me neid ei aita. mulle tundub, et eh, see, mida teie olete teinud ja mida teised on teinud Sudaani küsimuses, on äärmiselt oluline. proua Ashton on eh, teinud kriitiliselt olulisi asju see on eh, tõepoolest väga hea, te olete andnud inimestele teekaardi tõeliseks tulevikuks. jah, ma tõepoolest tahaksin teid tänada ka teie algse sõnavõtu eest sellepärast, et selles eh, raskes olukorras me võime olla uhked, et me oleme eurooplased. suur tänu nüüd, härra Vaigel, kaks minutit proua president, volinik Piebalgs, üheksandal juulil kuulutatakse välja veel ühe Aafrika riigi, Lõuna-Sudaani iseseisvus. suletakse vea, veel üks kolonaalia ajastu järgne peatükk. pärast referendumit lahendatakse rahumeelselt need konfliktid ning Lõuna-Sudaan saab ka rääkida läbi Põhja-Sudaaniga, loodetavasti välditakse konflikte ning rändevooge nafta ja teiste mineraalressursside tõttu, mida nendes riikides on palju, kuigi need kaks riiki on mõlemad üsna vaesed. ÜRO, Aafrika Liit, Euroopa Liit peavad mängima olulist rolli nende kahe riigi tugevdamises, institutsioonide ülesehitamises, pluralismi koos, ülesehitamises ka lõuna pool. ja seda ajal, mil regioon üldisemalt elab läbi uut ärkamisaega. meil on tegemist veelahkmega. kõik probleemid ei ole veel lahendatud, kriisile oleme me lähemal kui rahule. Darfuris on endiselt vägivald ning Sudaanil on vaja meie abi. ÜRO missiooni mandaati tuleb pikendada. Khartoumi ja äh, Juba äh, inimesed peavad teadma, et tuleb rahule jätta ka rahuvalvajad. suur tänu, järgmisena härra Teeva, üks minut. suur tänu, president. volinik Peebaltsil on õigus. Euroopa Liidu su-, suurimad väljakutsed öö, on Aafrikas. mina olin üks Euroopa Parlamendi raportite koostajatest ning ma tean, et meil on nüüd tegemist ühe erakordsema võimalusega, kui Lõuna-Sudaan, üks kõige vaesemaid piirkondi Aafrikas, saab üheksandal juulil iseseisvaks ning me saame neid aidata riigi ülesehitamises, seal on palju loodusressursse, kuid sotsiaalsed näitajad on kohutavad. Lõuna-Sudaani lapsel on suurem võimalus äh, imikueas surra, kui jõuda algkooli. milline statistika? toiduabiagentuuride poolt ning tasuta toidu jaotamine mm, vaestele on kadunud, seda toitu müüakse lihtsalt turgudel riigiametnikke seal ei ole, administratsiooni mitte ning puudub igasugune infrastruktuur, mis on vajalik tänapäevase riigi jaoks. Neil on tarvis õigusriiki, neil on tarvis head valitsust, läbipaistvust, meie ekspertteadmisi partneritena. Nad peavad meid endale appi kutsuma ning meie peame neile partnerluse korras andma ka teadmisi. suur tänu, härra Teeva, järgmisena proua Sargentini suur tänu, president. võib-olla on mõtet nüüd tõesti šampuseklaase kokku lüüa, kui keegi on soov, soovinud iseseisvust, on, väärib see tähistamist. Sudaanil on tume minevik ning šampusepudeli avamine vahest ei ole kohane, võttes arvesse, milline on sealne olukord. Sudaan või pigem Põhja-Sudaan on äh, pidevalt rünna, äh, ründab pidevalt Lõuna-Sudaanile, öeldakse, et ärge, ärge provotseerige, aga kui kaua selline olukord jätkub? paljud on lihtsalt olukorda kõrvalt vaadanud näinud seda, kuidas konfliktid ei lahene, ei ole tegutsetud vastutustundlikult ning see on tegelikult uue sõja retseptiks. ÜRO väed tuleb jällegi saata rahu tagama, me vähemalt eeldame, et nii tuleb teha, ning minu arvates on veelgi keerukam see, millest me ei räägi kas me räägime sellest, et Põhja-Sudaan mõjutab Abai tulevast referendumit seeläbi, et on okupeerunud, okupeerinud teatud tulipunktid seal? kas Lõuna-Sudaani inimestele seal öeldakse, et ei, tegelikult ei ole siin alalised elanikud, tegemist on üsna suure patiseisuga. veel kaks asja, kui Lõuna-Sudaan soovib, et neil oleks aus riik, peaks neil olema äh, võimalus, et nende võlad kustutataks, võlad, mille on, on võtnud Khartoumi režiim ning millel Lõuna-Sudaani inimestest, inimestel pole mingit kasu olnud. küsimus on siin aga selles, kuidas hakatakse haldama Lõuna-Sudaani loodusressursse. kas kaevandustööstuse läbipaistvuse algatus levib ka Lõuna-Sudaani, kus ei ole tegelikult haldusressursse selleks tagamaks, et loodusressurssidest tulenevad tulud varastatakse. Euroopa peab aitama nii Lõuna- kui Põhja-Sudaani, meil on vaja tagada aus kaubandus ning ausad investeeringud sellesse piirkonda. president minu arvates oleme me kõik mõneti hirmul selle olukorra pärast ning potentsiaalsete arengute pärast. loodetavasti saame me lehvitada Lõuna-Sudaani lippu ja juua nende terviseks šampust. suur tänu, järgmisena proua Zimmer, poolteist minutit. minu arvates me kõik vaatame murelikult selle maailma piirkonda ja teame, et kodusõja puhkemise oht pole sugugi veel ületatud, kuivõrd on käivitunud väga vastuolulised protsessid. iseäranis pean ma silmas viimase aja sündmusi Abieis. puhkenud konflikt on väga dramaatiline, äh, Lõuna-Sudaani väed on Abiei vallutanud ja väga paljud on muutunud sisepõgenikeks, selles mõttes ma leian, et me peaksime aitama konkreetselt, me peaksime ait-, osutama toiduabi eh, ja see abi peaks osutama viivitamatult selleks, et eh, põgenikele humanitaarabi osutada sest üle neljakümne protsendi elanikkonnast on sõltuvad toiduabist. ma kinnitan teile, et Lõuna-Sudaanist kujuneb maailma üks kõige vaesemaid riike ja kui me tõepoolest soovime seda riiki aidata, siis on oluline, et nõukogu poolt eraldatavad miljonid oleksid suunatud toidu, toiduainete tagamisele. meie kui fraktsioon nõuame, et Lõuna- ja äh, Põhja-Sudaani väed viidaks viivitamatult välja Abiei piirkonnast ja et sellest kuulutataks demilitariseeritud tsooniks. meil on tarvis ennetada neid äh, äh, probleeme, mis tekkisid rahuvalvemissioonil Kongos. käesolevas resolutsioonis ei ole aga selgesõnalist nõudmist sellele järele, et välisvõlg selgelt kustutataks. suur aitäh ja nüüd ma annan sõna ära Pelderile, poolteist minutit. aitäh, kaks momenti. ja loodan, et need antakse edasi ka kõrgele esindajale, asi on olukorrast Lõuna-Sudaanis siin räägiti juba sellest, et püütakse teha kõik selleks, et inimene, kes vahistati viieteistkümnendal mail põgenikelaagris härra Saleist, on jutt, teda piinati ja ta viidi vastu tema tahtmist Khartoumi, me peame tema kaitseks välja astuma. Lõuna-Sudaani üksused väidavad, et konflikti piirkonnas Abieis äh, toimuv on tegelikult äh, jäänud väljaspool Euroopa Liidu survet, samuti ei osuta Euroopa Liit piisavat survet al-Bashiri valitsusele selleks, et äh, Põhja-Sudaan Abiei piirkonnast oma väeüksused välja viiks mida me siis teeme, kas vaatame sellele kõigel pealt või me tõepoolest survestame neid senisest tugevamalt. suur aitäh, härra Velder, nüüd saab sõna ma-, härra Mauro. suur aitäh, proua president, härra volinik. Teie kõne oli väga pragmaatiline, ma tervitan seda lähenemist. tahaksin soovitada, et väärilist hindamist vajaks proua äh, de äh, Kaiseri tegevus äh, vali-, referendumi välisvaatlemise korraldajana. ja tahaksin peatuda väga suhteliselt spetsiifilisel momendil, mind tegelikult väga üllatas, et pärast referendumit äh, ei ole me äh, tähelepanelikult jälginud Lõuna- ja Põhja-Sudaani ametnike tegevust, muuhulgas Abiei piirkonnas. Äh, ja see kõik on tegelikult kujunenud suhteliselt keeruliseks praegu, mistõttu ma leian, et tingimata peaks olema eh, Euroopa välisteenistuse struktuur, kes tõepoolest konkreetselt tegeleks eh, humanitaarabi ja rahvusvahelise abi osutamisega, et ta suudaks tegutsema hakata kohe, mitte alles siis, kui on juba liiga hilja. ma leian, et selline välisteenistuse struktuur peaks olema suuteline tutvustama oma tegevuskava ka väliskomisjonile, selleks et tõepoolest demonstreerida, millised reaalsed väljundid on Euroopa Liidu välispoliitikal. ja muuhulgas ka meie suhetes Hiinaga. tuleks arvestada seda, et Hiina mängib Sudaanis tegelikult suhteliselt olulist rolli ja me meil on hetkel ju Hiinaga suhteliselt head suhted praegu ja seoses selles, sellega peaksime kaasama sellesse humanitaarabi protsessi ka Hiina, proua Gomes. Abei e, piirilinnas on praegusel hetkel ähm, väed ja see paneb kogu rahuprotsessi äh, praegu küsimärgi alla kõik see, mida eh, seal lastakse püssidest, püssist tulistati praegusel hetkel ka eh, ÜRO helikopterit, see tõepoolest eh, on väga hirmus, sest et rahuvalvajad peavad ju pärast üheksandat juulit sealt ära tulema. on vaja, et seda regiooni saaks stabiliseerida, on vaja hoida täpselt silma peal mõlemal osapoolel Lõuna-Sudaani iseseisvumine tähendab ka see, et karistamatus lõpetatakse eh, selles regioonis. Euroopa Liit ei eh, tohiks teha mitte ühtegi diili eh, president Abashiriga, mis oleks väga mugav sest eh, kõigepealt on eh, vaja võtta vastutusele need, kes eh, on saatnud Darfuris korda kuritegusid eh, Sudaani inimeste vastu. aitäh, proua president. referendumi tulemused, mis puudutavad Lõuna-Sudaani iseseisvust, on, kujutavad endast uue ajastu algust see oli esialgu kui vaadeldud kui Sudaani siseküsimus, nüüd on sellest kujunenud rahvusvahelise tähtsusega sündmus. me peame arvestama, et varasemalt koos Darfuriga on nüüdseks Põhja- ja Lõuna-Sudaani sünd, sündimine kujunemas ka äh, rahvusvahelise äh, elu, rahvusvahelises elus oluliseks teemaks kui me räägime rahuprotsessi edasisest korraldamisest ja Lõuna-Aafrika Vabariigi presidendi Van Becki missioonist sellega seoses, siis ma leian, et siin tuleks ära nimetada äh, just tema roll. Cotonou kokkuleppe raames äh, kuulutas Euroliit, Euroopa Liit oma valmisolekut äh, koostöö ja arenguabi osutamiseks ja minu arvates on see väga oluline seda abi osutada just praegu selleks, et olukord ei muutuks kriitilisemaks ja selleks, et oleks võimalik lahendada kõiki neid keerulisi ülesandeid, mis praegu seisavad nende kahe riigi ees. meil on vaja aga mitte ära unustada, et sündis kaks riiki ja et ka Põhja-Sudaan ei tohi jääda unustusse, me peame Põhja-Sudaanile jätkuvalt tähelepanu pöörame, me, me peame arvestama sellega, et Darfuri piirkond jääb ju just Põhja-Sudaani äh, territooriumile, seetõttu ma tervitan meie arenguvoliniku panust, kes sellisel kriitilisel perioodil on olnud Sudaani piirkonnas eriti aktiivne ja mulle tundub, et meie tegusus selles piirkonnas on lakmustest Euroopa Liidu edukusele, suur aitäh! härra Van Dalen. kaheksas juuli, see tähendab päev enne seda, kui Lõuna-Sudaan saab iseseisvaks, on vahetult meie ees. ma arvan, et see riik on selles mõttes ka oluline, et tegemist on kristliku maailmavaate leviku säilitamisega ja kui püüdlused on sel-, jäänud selles piirkonnas selles samas, siis me peame kristlastena vaatama ka seda, et abieis toimuvad, toimub inimeste tapmine ja ka need e, euro-, e, ÜRO e, sinikiivrid ei tunne ennast ka ennast selles piirkonnas enam piisavalt turvaliselt. kui me rääkisime äh, Benghazi sündmustes, siis selles osas suutsime langetada õigeid otsuse, ma kutsun teid kõiki üles ka selles küsimuses õigeid otsuseid lahendama, sest selle on, oleme võlgu Lõuna-Sudaani rahvale. proua Lüüsing, üks minut veebruaris äh, olid väga paljud ka selle kõrge koja liikmed lootusrikkad, aga ka tundsid ka muret, sest äh, äh, vee endiselt jätkuvaid relvakonflikte hinnati erinevalt. kõigile oli selge, et Sudaani mõlemad riigid vajavad ka tulevikus meiepoolset toetust. viimased sündmused on hoolitsenud selle eest, et Sudaan on jõudnud jälle ajakirjanduse esilehekülgedele kõik need probleemid, mis äh, nendes riikides aga valitsevad, on probleemid, mida ei saa lahendada relva jõul. seepärast ma kutsu, tervitan äh, seda, et äh, Aafrika Liit on algatanud aktsiooni selleks, et Sudaanist, nii Lõuna- kui Põhja-Sudaanist kulku kujuneks demilitariseeritud tsoon. kui me räägime abist Sudaanile, Lõuna- või Põhja-Sudaanile, siis peab olema suunatud inimestele, inimestele nii lõunas kui põhjas. see puudutab nii materiaalset kui diplomaatilist abi selleks, et, eh, et nimetatud konfliktile, eh, konflikti ei oleks võimalik edasi õhutada, vaid pigem oleks võimalik suunduda rahulikumasse eluperioodi järgmisena proua Stifler. tänu proua äh, president, härra volinik, lugupeetud kolleegid, me tõepoolest äh, toetame seda rahumeelset viisi, kuidas toimus äh, iseseisvusreferendum äh, Lõuna-Sudaani osas ja nüüd on meil silmi, silme ees üheksas juuli ja selle maa ees on väga palju väljakutseid siin on abiei küsimus ja palju muid küsimusi, tohutu humanitaarkriis. üks eh, küsimus humanitaarse iseloomuga on see, kuidas üldse pääseda nende inimeste juurde, kes hädas on. rahvusvaheline kogukond peab jätkama oma kohalolekut, pakkuma humanitaarabi jäi hoidma väga täpselt silma peal arengutel selles regioonis. vaja on tagada selle regiooni stabiilsus. kõik tegevused peavad olema omavahel koordineeritud just nimelt humanitaarabi seisukohast. E, maailm on omavahel seotud e, kui tegemist on riigiga, kus riigi äh, funktsioon ja riigistruktuurid on väga äh, nõrgad, siis äh, on, on vaja seda maad toetada, on vaja toetada, et tekiks riik, mis suudab oma kodanike eest hoolitseda. me samal ajal ei tohi aga unustada muude probleemide valguses ka eh, Darfuri, mis on üks kõige jubedamaid kohti maailmas. inimesed surevad seal endiselt. ja ma tõepoolest tänan härra Piibalksit tehtud töö eest. suur tänu, proua Stifler ja nüüd on sõna härra Hewitil mina olen eh, sel eh, õhtupoolikul väga eh, tõsiselt rääkinud selle nimel, et me toetaksime Euroopa Liitu. loomulikult praegu tekib riik, kus on väga halb olukord haridusega, kus laste surevus on väga suur ja sellepärast on vaja, et oleks võimalik seal kasutada Euroopa vahendeid ja Euroopa Liitu kui vahendajat ma tõepoolest toetan seda tööd, mida on tehtud eh, minu kolleegide poolt, eriti proua de Kaiseri poolt, selleks, et see riik saaks edasi liikuda, eh, koostada oma konstitutsiooni, eh, et oleks võimalik nendel vabaneda korruptsioonist. üheksas juuli on lähedal ja see see üldine rahuleping, mida on saavutatud, on eh, absoluutselt kohustus ka eh, Põhja-Sudaanile. aga me ei tohi selle valguses unustada Darfuri ja me tõepoolest peame selgitama, mida Euroopa Liit koos rahvusvahelise üldsusega teeb selleks, et astuda vastu eh, inimõiguste rikkumistele Eh, härra president, mul oli au olla eh, Ida-Timori sünni juures. ja ma tõepoolest loodan, et Lõuna-Sudaan saavutab eh, iseseisvuse, et ta pöörab ringi ajaloo, pöörab selja sellele tohututele kannatustele, mis teda on tabanud, sest kodusõja ajal kannatas ta kahtlemata liiast. nüüd on sõna härra Rinaldil Grazie, president. aitäh, härra president, proua president. Della formazione di un nuovo Stato attraverso un percorso pacifico. Occorre salvaguardare l'obiettivo di fondo, la, la... loomulikult on oluline tagada nende kahe riigi areng, nende tegelik sünd. me ei tohi aga samas unustada, mida tegelikult teeb Khartoumi valitsus. me peame arvestama et äh, sellega, et ka see viiekümne kolmas äh, Aafrika riik, mis juulikuuses sünnib, äh, vajab oma põhiseadust, sest praegu on tegemist ajutise põhiseadusega me peame selle põhiseaduse äh, toel äh, toimuks äh, selle uue riigi elanikkonna areng, kellest üle üheksakümne protsendi elab allaspool vaesuse piiri, me peame toetama neid, me peame seda tegema lai-, läbipaistvalt, kuid me ei tohi neile avaldada survet. Äh, kui me laseme nendel riikidel areneda, siis me suurendame sellega Euroopa Liidu usaldusväärsust. härra Tänak, üheksandal juulil kuulutab Lõuna-Sudaan ennast iseseisvaks ingliskeelse uue Aafrika riigina Euroopa Liit on täiesti õigus, õigustatult toetanud seda rahuprotsessi ja referendumit, järgmised kuud on aga kriitilise tähtsusega. Lõuna-Sudaanil peab olema õigus kehtestada ennast suveräänse riigina, kuigi äh, on neil põhjas vaenulikud naabrid. Neil on ka muud, muid väljakutseid, infrastruktuur peaaegu puudub, ähm, on palju äh, vaenulikkust, tervishoiusüsteem praktiliselt puudub ning äh, sissetulekud äh, tulenevad peamiselt naftaekspordist. Euroopa Liit peab andma kiireloomulist humanitaarabi Sudaanile, aga Euroopa Liidul on tarvis ka Euroopa äh, äh,, Sudaanil on tarvis ka Euroopa Liidu poliitilist toetust. Abiia äh, ründamine Khartoumi valitsuse poolt näitab, et Põhja-Sudaan ei ole veel päris leppinud oma riigi lagunemisega, ma loodan ka, et Lõuna-Sudaan täidab oma lubadust ning saab e, temast saab esimene äh, Äh, äh, Aafrika Liidu riik, mis tunnustab ka Somaalimaa iseseisvust. suur tänu! suur tänu, härra Angurakis! üks minut. suur tänu! Abei hiljutised äh, kokkupõrked näitavad, kui va-, enneaegsed olid USA ja Euroopa Liidu rõõmuhõiked referendumi järel tegemist on peaaegu et imperialistliku sõjajärgse olukorraga, Põhja- ja Lõuna-Sudaan on, nende vahel on tugev konkurents ning konflikte on raske lahendada. nafta, kuld, vask ja uraan on sellised öö, maavarad, mida erinevad imperialistlikud jõud on üritanud eh, viimaste aastakümnete jooksul kätte saada. USA ja Euroopa Liitki sekkuvad nüüd otseselt, nad Äh, äh, na-, nagu ka imperialistlikusse sõtta Liibüas. tuleb astuda kõikvõimalikud sammud ed-, äh, lõpetamaks kokkupõrked põhja ja lõuna vahel, ma arvan, et inimesed peavad seal oma saatuse enda kätte öö, haarama, ainult seeläbi saab vältida sõda ning ainult seeläbi saa-, saadakse liikuda kõrgema arengutasemele suunas. suur tänu, härra Zeller, kaks minutit! suur aitäh, proua president, härra volinik, lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. olin parlamendi valimisvaatlejaks, kui toimus referendum Lõuna-Sudaani iseseisvumise küsimus. lõunasudaanlased olid tõepoolest valmis oma riigi, oma riiki looma, sellega sidu, seovad nad väga suuri ootusi. Nad teavad, et nad saavad iseseisvaks Äh, samas on äh, selle, selles äh, riigi territooriumil väga palju sisepõgenikke, kes suundusid pärast referendumi läbiviimist Lõuna-Sudaani. loomulikult soovivad Lõuna-Sudaani elanikud elada rahus ja õnnes, kuivõrd nad on olnud aastakümneid kodusõja tallermaaks üheksandal juulil kahe tuhande esim-, üheteistkümnendal aastal kuulutatakse välja äh, uus riik, kellest saab äh, rahvusvahelise elu liige. ja nagu siin on juba öeldud, et üle üheksakümne protsendi inimestest elavad nomaadidena, üle kaheksakümne protsendi on kirjaoskamatud ja juba praegu on niisuguse elaniku hulgas vallandunud sõjalised Äh, relvastatud kokkupõrked, äh, juba praegu peavad nad äh, tõdema, et alates jaanuarist on hukkunud üle, üle tuhande inimese, väga paljusid inimesi on piinatud või vägistatud ja nüüd hakatakse juba rääkima sellest, et Lõuna-Sudaan on juba surnud, nõnda öelda surnud sündinud üritus. ma tõepoolest leian, et Lõuna-Sudaani elanikel on õigus oma riigile ja meie kui Euroopa Liit peame tegema kõik selleks, et nad saaksid selleks riigiks kujuneda. see on meie kui Euroopa Liidu kohustus, see on meie Euroopa Liidu välisteenistuse ülesanne selleks, et me suudaksime aidata neil äh, Eh, seda saavutada, me ei tohi unustada, et selle riigi saatus on erinevate hõimujuhtide ja relvastatud üksuste kätes, me ei tohi neid petta. suur aitäh, proua Gretu, suur aitäh, proua president, härra volinik Piibalks on jäänud kuu aega pärast seda, kui nad kuulut-, Lõuna-Sudaan kuulutab ennast iseseisvaks pärast jaanuari referendumit. loomulikult on olnud teatud arusaamatusi piirijoone mm, määratlemisega ja see küsimus ei ole siiski lõpuni leidnud lahendamist. minu meelest on tarvis vältimaks uute relvakogupõrkete tekkimis, tekkimiseks seda, äh, et on vaja käiku lasta diplomaatilised vahendid me peame arvestama sellega, et riigis on väga palju sisepõgenikke ja et tegelikult valitseb riigis humanitaarkriis. eile võttis vastu ÜRO ka vastava resolutsiooni, milles nõutakse konfliktipiirkondadest relvaüksuste väljaviimist. suur aitäh, proua Gretu! proua Tessarnes, suur tänu! hiljuti just teatati Euroopa Liidule, et tuhandete äh, inimeste, äh, tuhanded inimesed, kes põgenesid Abiyest, neil ei lasta naasta. põgenenud inimeste naasemine võtab kaua aega ning sageli kaasnevad sellega humanitaar- ja sotsiaalsed probleemid. seetõttu ma teen teile ettepaneku, et Euroopa Liit peaks võimalikult kiiresti paika panema seiremissiooni nii nagu me seda tegime Balkanil. see seiremissioon viidaks läbi koos Aafrika Liidu ja võib-olla ka kolmandate riikidega. veel paar sõna etnilise puhastuse kuulujuttude kohta seal piirkonnas. kui need tõendamist leiavad, peaks rahvusvaheline üldsus eesotsas Euroopa Liiduga tegutsema kiiresti. endise Jugoslaavia äh, katastroof ei tohi korduda. suur tänu, proua de äh, Sarnes, härra Preda, kaks minutit. suur tänu, proua president, paljud meist tervetava, tervitavad sõltumatuse referendumi tulemust Lõuna-Sudaanis. luuakse viiekümne neljas riik Aafrikas, aga järgneb külm dušš, me peame olema realistlikud, me peame mõistma, et Sudaani rahumeelne lahu, äh, kaheks lahutamine on ohus. kahekümne esimesest maist on Abiei okupeeritud, vägivald kasvab. kõik see näitab, et taas võib puhkeda kodusõda põhja ja lõuna vahel. seda tuleb aga igal juhul vältida. meie sõnum peab olema selge. Sudaani valitsuse eh, relvajõudude ning paramilitaarsete üksuste tegevus on viies rahulepingu rikkumine. me peame vältima igasugust vägivalla elavnemist. lahendused tuleb leida Abiei piirkonnas minu arvates ka ÜRO julgeolekujõudude abil. kui probleemid lahendatakse seal Äh, on endiselt küsimärke kahe riigi äh, elujõulisuse koha pealt. meil on tarvis poliitilist tahet pidada poliitilist dialoogi, sest on endiselt probleeme äh, nagu naftaressursid, rahvusvahelised kohustused, kahe kodakondsusega inimesed ja nii edasi. samas tuleb tähelepanu pöörata ka inimõiguste olukorra halvenemisele ning õigusriigi põhimõtete rikkumistele, sest hiljuti oleme me kuulnud suvalistest arreteerimistest, Omar Bashir, tema, tema kohta kehtib endiselt rahvusvaheline vahetusmä-, vahistamismäärus ning seda, see, seda ei arvestata absoluutselt. samuti mainiksin ma kolme Bulgaaria pantvangi, kes töötasid ÜRO heaks ning kes rööviti Darfuris jaanuaris. suur tänu. suur tänu, härra Preeda, nüüd vaba mikrofon ma olen siin üsna karm kõne jagamisel, et igaühel oleks võimalik saada sõna. härra Mikolotšik esimesena. suur tänu, proua president, härra volinik. verine kodusõda, mis kestis üle kahekümne aasta Sudaanis, hävitas selle riigi ning jättis miljonite Sudaani inimeste peale traagilise jälje see sõda on lõpuks läbi. tänu rahulepingule, kuhu on sisse kirjutatud ka tingimus korraldada referendum. ennetus on sageli kõige parem ravim. seetõttu ma arvan, et Euroopa Liidu poolt Sudaanile eraldatud rahad ei peaks minema ainult humanitaarabiks, vaid ka demokraatliku riigi ülesehitamiseks kus valitseb õigusriigi põhimõte. see tuleks kasuks Sudaani inimestele. Su-, referendumi tulemused näitavad, et peamiselt kristlik Lõuna-Sudaan soovib iseseisvust. see on selge. suur tänu! suur tänu järgmisena, proua Nevadanova, üks minut suur tänu, ma nõustun täiesti sellega, mida ütles proua Ashton, aga ma olen mures ka selle regiooni tuleku pärast, tuleviku pärast. Abie piirkond on olnud sõjas juba mitukümmend aastat, tegemist on võtmepiirkonnaga ning rahvusvaheline kriisigrupp on öelnud, et selle piirkonna arengud määravad kogu Sudaani tuleviku kas suudetakse saavutada rahu või langetakse tagasi sõtta. meie peaksime toetama rahumeelset lahendust ning seetõttu ma tervitan seda, et komisjon on teatanud, et nad on otseselt vastu tsiviilisikute vastu kasutatavale vägivallale. Sudaani paramilitaarsed grupeeringud, mis endiselt okupeerivad seda piirkonda, on aga seda teinud. Euroopa Liidul on võimalus tugevdada oma positsiooni suurima doonorina selles piirkonnas. suur tänu! suur tänu, härra Semka, üks minut. ma sooviksin pöörata teie tähelepanu minu arvates väga olulisele faktorile. siin kojas rõõmustame me kõik, et referendumi tulemusena sünnib uus riik. nimelt Lõuna-Sudaan. aga tuleb rõhutada, et tegemist on ainult võimalusega, sest sellel riigil ei ole praegu elementaarsemaidki riigi tunnuseid. sellel ei ole struktuuri, pädevat ametnikkonda või kohtusüsteemi. ehk siis tänu sellele on erinevatel jõududel võimalus sekkuda misläbi õõnestatakse rahu ja julgeolekut selles piirkonnas. võttes seda kõik arvesse, tuleks olulise humanitaarabi andmise kõrval tagada ka see, et kohale jääksid ÜRO jõud. suur tänu, proua Passescu, üks minut. ma sooviksin tervitada asepresident Ashtoni deklaratsiooni, ma usun, et poliitilised juhid peaksid austama inimeste soovi iseseisvusele. Sudaanil on pikk vägivaldne minevik ning viimased arengud näitavad, et hakatakse pöörduma tagasi tulevikku. ma tahaksin rõhutada väga rasket inimeste olukorda konfliktitsoonides. humanitaarkatastroofid, katastroof võib uuesti tekkida, kui rahvusvaheline üldsus ei tegutse. peale selle on toimunud rünnakuid ka piirkondades, mida kaitsevad ÜRO väed, mistõttu on ohtu sattunud ka põgenikud. ma rõhutaksin, et väga vajalik on desarmeerida grupeeringud, mis pärsivad referendumi tulemuste elluviimist praegusel hetkel pigem äh, mässulised äh, tunnevad ennast julgevana ning, julgemana ning seetõttu on reformid pärsitud. suur tänu, härra Kelly! lugu, millest me täna räägime, Põhja- ja Lõuna-Sudaani lugu, on positiivne maailmas, kus on rohkem halbu kui häid uudiseid. Euroopa Liit, Liidul on kindlasti nüüd võimalus käituda vastutustundlikult, tagada, et uues riigis austatakse inimõigusi, kehtib õigusriigi põhimõte. eriti pidades silmas Schumanni põhimõtteid rahu ja jõukuse kohta, on meie kohustused eriti suured me ei tohi lubada seda, et suuremad riigid kasutaksid Lõuna-Sudaani ära omaenda eesmärkide saavutamiseks. aga meie peame töötama koos ÜRO-ga, et eriti just Lõuna-Sudaani puhul tagataks, et ei puhkeks kodusõjad, mis on nii tavalised uute riikide puhul. suur tänu, proua Peenova, üks minut. suur tänu see sõltumatus, mis äh, kuu aja pärast algab Lõuna-Sudaanis, tekitab ka probleeme, sellepärast on vaja nendele väljaspoolt toetust ning äh, ning eh, ootused on väga suured, sellepärast on vaja teha kõik, et viidaks Elle Cotonou lepingu kokku lepitud ning eh, tegelikult on karta, et võib tekkida rahastamises probleeme, kui me väljaspoolt ei rahasta seda uut tekkivat riiki, siis me sünnitamegi eh, surnult sündinud lapse ning tõepoolest praegu rahvusvaheline kogukond peab kandma oma vastutust selles piirkonnas. suur tänu, nüüd härra Meltser, üks minut. me peame arvestama sellega, et meil on üle viieteist tuhat inimest, kes on äh, sunnitud põgenema ja siis tahetakse kiiremas korras, et viidaks läbi referendum abiis. see on erakordselt groteskne lähenemine. rääkimata sellest, et äh, vaidlusaluseks küsimuseks on ka mm, äh, kinnisvara kuuluvus ja omandiküsimused, sellele lisanduvad erinevad küsimused äh, religioosi küsimustes eh, ja kõik need probleemid tõusetuvad tänu sellele, et kunagised koloniaalriigid tõmbasid riigipiire täpselt sinna, kuhu neile parasjagu sobis. me ei tohi mitte mingil juhul olla lõpuni rõõmsad selle üle, mis Sudaanis aset leiab, enne kui pole täpselt sõlgu-, sõnastatud eh, eh, kogu abieiga seonduv ja need foon ära selgitatud. suur aitäh, härra Meltsa härra Saara. lugupeetud kolleegid, mina ei ole kunagi usaldanud president Bashiri ja mina ei usalda teda ka praegu. ja sellepärast ei, ei ole mina optimistlik, vaid pessimistlik. mina arvan, et see e, president püüab ikkagi enna, enda kätte haarata võimu püüab allutada endale Lõuna-Sudaani territooriumid, sellepärast et seal on ju maavarad ja tooraine e, on vaja preventiivset tegevust, nii nagu e, proua Ashton seda välja tõigi ning seda on vaja teha Euroopa Liidul koostöös ÜRO-ga. E on vaja astuda Äh, samme, et niisugused mustad stsenaariumid äh, käiku ei läheks ja äh, ei astutaks üle rahulepingu tingimustest. suur tänu ja nüüd härra ja nüüd kolleeg Paška, üks minut. suur tänu, et te mulle andsite sõna lugupeetud volinik, Sudaan on niisugune riik, mis tahtis saada endale ehm, iseseisvust ning tõepoolest temast peab saama eh, värske ÜRO liige, aga tegemist on maaga eh,, kes ei saa läbi oma põhjanaabriga eh, tegemist on riigiga, mis vajab abi Euroopa Liidult ja oma naabritelt Aafrikas eh, tegemist on tegelikult riigiga, mis võib väga kergesti langeda sõjarüppe. naistel, lastel pole tööd, koolis nad ei käi, õpetajaid ei ole, arste ei ole, kõiki tuleb alustada nullist poliitiline süsteem eh, kui selline on nendel täielikult puudu ja elu on väga raske. suur tänu, härra Paška ja nüüd on sõna härra volinikul. kõigepealt ma olen väga tänulik teile selle strateegia toetamise eest, millega Euroopa Liit on välja tulnud. aga ma tooksin siin välja mõned elemendid. kõigepealt on oluline see, et nii Lõuna kui Põhja-Sudaani inimesed toetaksid seda protsessi. tegemist on täiesti uue poliitilise eh, olukorraga, siin ei ole midagi sarnast sellega, mis enne oli. praegusel hetkel me näeme, eh, et eh, asi on hoopis erinev ja tõepoolest ma ütleksin, et tegemist on suure võiduga ka meie jaoks, sellepärast et me oleme toetanud seda regiooni poliitiliselt, rahaliselt. mitte kunagi ei tohi aga teha ühtegi sammu tagasi inimõiguste vallas ja selles osas on meie positsioon väga selge. mitte kunagi mitte mingit Eh, taganemist inimõigustest, me oleme seda öelnud kõva ja selge häälega. Eh, noh, võib-olla sellele ei reageerita positiivselt eh, kohe otsemaid, aga ega see ei ole ju kerge. abi ei olukord on väga raske ja Euroopa on väga selgesõnaliselt ka öelnud, et momentaalselt tuleb lõpetada ära konflikt. Eh, ÜRO peab otsustama ise, kuidas jääb asi eh, ÜRO missiooniga seal, kas on vaja uut missiooni, kui langetatakse otsus uue missiooni kasuks, siis meie toetame neid ning väljendame oma eh, toetust selgesõnalises poliitilises avalduses toetame me ka kodanikke ning ma tõepoolest loodan, et Eh, minu sõnum oli teile selge algusest peale, ärge oodake, et kõik probleemid saavad lahendatud üheksandaks eh, juuliks. Mm, äh, Aafrika Liit eh, on leidnud tegelikult toetust mõlemalt poolt, nii lõunast kui põhjast ning meie toetame neid ning tõepoolest meil on põhjust arvata, et eh, ajapikku leiavad rasked küsimused vastuse. Eh, me, eh, kui nüüd rääkida nüüd avieist eriti e-, edasi, siis tõepoolest ajapikku tuleb seal lahendus. Hiina on Julgeolekunõukogu liige, ta teeb ka, mis tema võimu, võimuses, et Eh, olukord laheneks. kuid praegusel hetkel ei saaks öelda, et hiinlased oleksid olnud väga aktiivsed sest tegelikult kogu abi, mis on jõudnud praegusel hetkel Sudaanile, pärineb eh, rahvusvahelisest kogukonnast, aga ma olen väga tänulik kõikidele parlamendiliikmetele selle eest, et te tunnete huvi Sudaani teema vastu ja tõepoolest, ma olen teiega nõus, et kui asjad lähevad eh, viltu, siis Euroopa Liit ei saa jääda kõrvaltvaatajaks, öelda, et vabandage väga, see on liiga kauge piirkond me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et eh, saaks eh, ehitada üle rahulikud riigid ja rahumeelse elu. suur tänu äh,, härra volinik, me oleme nüüd lõpetanud äh, selle teema arutelu, minuni on jõudnud kuus resolutsiooni ettepanek ning neljapäeval kell kaksteist me hakkame neid hääletama ja nüüd järgmine päev